teatasin ma parlamendis, et direktiivi kaks tuhat kuus sada kaksteist EÜ muudatusettepanekut. direktiiv puudutab siis äh, käibemaksupoliit-, äh, ühtset käibemaksusüsteemi ning tugineb Richard Zuliku ettepanekule ning et ma toetasin seda ja edastasin selle majanduskomisjonile. majanduskomisjon teatas mulle, et ta ei toeta seda ning loen seega menetluse lõpetatuks. Inko komisjon